peab või me peame ikkagi hüvitiste äh, maksmist äh, analüüsima ja, ja trahve rakendatakse ainult siis, kui need mingit kasu toovad. suur tänu volinik Barniele ning järgmine päevakorrapunkt on siis üheminutilised sõnavõtud. mul on mitu sõnavõtusoovi juba kirjas ja kõigepealt härra Sada üheks minutiks. suur tänu, proua president, daamid ja härrad, mina tahaksin rääkida probleemidest, mis on seotud väikelastega reisivate emade õigustega ja vanemate reisijate õigustega Euroopa lennujaamades. Euroopa määrustik näeb ette seda, et lennujaamad peavad selliseid inimesi abistama nende reisimisel, kuid äh, üsna tihti neid määruse nõudeid sugugi ei täideta. näiteks Euroopa Komisjoni eh, reglementidest on ka väikelastega reisijad välja jäetud. Eh, inimesi tuleb eh, teavitada sellest, millised on nende õigused. selle mm, määruse pealkiri tuleb ära muuta ja selles pealkirjas tuleb konkreetselt viidata väikelastega reisijatele. ning lisaks sellele peab olema lennujaamades ka vastavad sisesed voldikud ja plakatid üleval. suur tänu, järgmisena saab sõna härra Jimenez, proua Jimenez. suur tänu, ähm, mina olen inimõiguste allkomisjoni liige ja selle komisjoni liikmena Hispaania saadikuna, Euroopa kodanikuna ning terrorismi ohvrina, kuivõrd ETA terroristlik rühmitus äh, mõrvas nii minu venna kui ka tema naise. ma tahaksin äh, Äh, kriitikat äh, suunata Venezuela valitsuse poole, kes on lubanud ETA võitlejad oma territooriumile, kuigi nende inimeste suhtes on isegi äh, rahvusvaheline vahistamis, vahistamiskäsk välja antud ja see on tõsine Euroopa kodanike see on Euroopa kodanike õiguste diskrimineerimine, me ei saa olla vaiki, äh, kui Venezuela kutsutab äh, meie äh, sõjaväge terroristideks ja nii edasi, Hispaania ei saa pöörata pilku sellele, et FARC-i ja ETA sõjardid on järjest enam tegemas koostööd, härra Zapatero ei saa kätt suruda Venezuela taoliste liidritega, tema äh, on Venezuelast niimoodi muutmas äh, äh, varjupaika, varjupaigaks äh, terroristidele, me ei saa seda probleemi ignoreerida ja me peaksime reageerima, reageerima õigesti, kohaselt, korrektselt, reageerima nii, nagu inimesed teeksid. kallid kolleegid, ma tuletaksin teile meelde, et ma ei anna kõigile kahte minutit sugugi mitte. proua Stiiler, palun, üks minut. suur tänu, proua president tõusin täna püsti selleks, et öelda, et kaheksateistkümnendal septembril said kolmkümmend kuus minu kolleegi ja mina ise auhinna Euroopa Kopsu sihtasutuselt seoses meie tööga tubakavastases võitluses. sellel aastal tähistame me Euroopa Kopsu aastat ja kolleegid võivad jätkuvalt allkirjastada ehm, meie petitsiooni, ehm, kus me siis astume tubakatööstusele vastu kümme kahekümne seitsmest liikmesriigist on tänaseks ainult võtnud vastu kõikehõlmava suitsetamise keelu, kus siis äh, suitsetamine on keelustatud avalikes kohtades. mul on hea meel, et minu kodumaal Šotimaal üks, ühena esimestest keelustati suitsetamine avalikes kohtades ja uuringud on näidanud äh, viimastel aegadel et, et äh, kaheksateistkümne protsendi võrra on vähenenud laste astmajuhtumid haiglates äh, tänu sellele, et on suitsetamiskeeld kehtestatud avalikes kohtades. see on asi, mis peab levima üle terve Euroopa, kuid ma tahaksin õnnitleda meie kolmekümne kuute kolleegi, kes said auhinna kaheksateistkümnendal septembril Euroopa Kopsu Sihtasutuselt. suur tänu, järgmisena saab sõna proua Childers, teil on üks minut. proua president, ma tahaksin tervitada eelarvekomisjoni eelmise nädala äh, Äh, otsust äh, külmutada Euroopa Liidu ametnike palgad, kui käitumiskoodeksit ei muudeta. see näitab seda, et Euroopa Parlament ei toeta Charlie McGreevy juhtumi kordumist, endine siseturuvolinik, kelle uue direktori amet on äh, sattunud küsimärgi alla, nimelt on tekkinud võimalik huvide konflikt. kakssada üks küsitlust, nõudmist Äh, on esitatud, et üle minna konkureerivatele ametikohtadele pärast komisjonist lahkumist, ainult üks sellistest üleminekustest on keelustatud, ei saa niimoodi pidevalt jätkuvalt äh, lõdvalt tõlgendada reegleid äh, selles osas, härra Kostlik, palun. suur tänu, president praegune Slovakkia valitsus on välja tulnud õigusloomeliste ettepanekutega, millega vähendatakse kohtunike sõltumatust. soovitakse muuta põhiseadust, mis läbi vähe, võetakse ära kohtunikelt ka puutumatust. see, selle protsessi ajal ei konsulteeritud absoluutselt parlamendiga Slovakkia demokraatia on ohus. seda näitab ka see, et parlamendihoonesse ei lastud sisse kohtunike assotsiatsiooni esindajaid. uus seadus soovib vähe, vähendada kohtunike arvu äh, ülemkohtus ning samuti soovib valitsus enda kätte õigust määrata ülemkohtu kohtunikke, see on ainult üks väike näide demokraatia vähenemisest Slovakkias. suur tänu. härra Sogor. kuues oktoober on Ungari rahva jaoks oluline kuupäev, üle poole sajandi tagasi asusid Ungari revolutsionäärid relvile kahe kõige suurema Euroopa armee vastu, kaitsmaks vabadust, võrdsust ja vendlust. kolmteist kindralit hukati kuuendal oktoobril praeguse Rumaan-, Rumeenia territooriumil, aga ungarlased väljendasid oma vabaduse iha veel kord tuhande üheksasaja viiekümne kuuendal aastal ja seda kommunismi vastu neljateistkümnest märtrist olid ka ainult kaks ungarlased. see näitab, et meie väärtused on rahvusvahelised. me peame võitlema vabaduse, Ungari rahva ühtsuse ja rahvastevahelise solidaarsuse nimel, suur tänu. suur tänu, proua Dias de Mar. Señora presidenta, quiero denunciar desde esta tribuna el trato vejatorio y antidemocrático del gobierno. Suur tänu, president mina tahaksin ära märkida Hugo Chavez'i valitsuse tegevuse demokraatia eest võitlejate äh, õiguste rikkumisel. ei ole, see ei ole esimene kord, kui see režiim ründab Euroopa kodanikke meie väärtused ei peaks jääma Euroopa Liidu sisse, me peame levitama neid kaugemalegi. ilmselgelt ei tervita aga seda totalitarismi pooldajad. kahekümne seitsmenda septembri parlamendivalimised aga annavad lootust. me peame reageerima ja toetama opositsiooni. mida võib oodata valitsuselt, mis toetab Al-Qaeda komandöre, mis tervitab ETA terroriste oma institutsioonidesse ja annab neile seal tööd, valitsused, kes üt-, ütleb ei tagaotsitavate terroristide väljaandmispalvetele. me peame Euroopa Parlamendina kindlalt reageerima sellistele nähtustele. suur tänu, härra Tabatši! tänu. Saksamaa jagunemine oli absurdne, taasühinemine sümboolne. Saksamaa taasühinemine oli eeltingimuseks Euroopa taasühinemisele ja samuti Euroopa Liidu laienemisele kahe tuhande neljandal ja kahe tuhande seitsmendal aastal mitte keegi ei mõista sakslasi paremini kui meie Ungaris. Saksamaa taasühinemisega algas ka Euroopa taasühinemine. Berliini müüri langemine lõpetas külma sõja Euroopas ja mina ungarlasena olen väga uhke Ungari poliitikute ja liidrite üle, kellel tollal oli jul-, piisavalt julgust raudne eesriid piiri avada ja äh, lubada läände äh, tuhandeid Ida-Saksa kodanikke. muide, see oli ainult äh, esimene mõra Berliini müüris. miks on Nemet, Jula, Horn astusid ajaloolise sammu ja see ei oleks saanud teoks ilma Gorbatšovi reformideta. suur tänu! ja järgmine kõneleja, palun tulin tagasi Islandilt, kus toimus esimene ühine parlamentide kohtumine ja peab ütlema, et see oli äh, väga informatiivne kohtumine, kohtusime äh, Islandi parlamendi liikmetega, valitsuse liikmetega ja rääkisime nende avaldusest ühineda Euroopa Liiduga ja kui me rääkisime kalandusest, siis äh, tegin algatuse makrelli kvootideks. peab ütlema, et äh, kalandus on väga tähtis Islandile ja kahe tuhande kaheteistkümnendal oktoobril Londonis hakkab Island läbirääkimisi pidama ning ma olen täiesti kindel, et jõutakse pooli rahuldavale kokkuleppele. Icesave'i dispuut peab jääma kahepoolseks küsimuseks Islandi, Hollandi ja Ühendkuningriigi vahel. läbirääkimisi tuleb jätkata nii, et tulemus oleks rahuldav. suur tänu, härra Kelleger, ja nüüd annan sõna härra Kumutsakosele, palun suur tänu, president, mul on hea meel, et äh, volinik Barnier on ikka veel meiega, sellepärast et äh, mina tahan rääkida looduskatastroofidest, äh, mis te-, toovad tohutuid ka-, kulusid kaasa, kahjus nii inimestele kui ka majandusele. Euroopa Liit peab tõhusalt niisugustele olukordadele vastama, erandlikele olukordadele ja Euroopa Liit peab paremini ära kasutama oma kõiki võimalusi, aga ka samuti kasutama ära Euroopa Liidu kodanikke, meil on ju eh, vabatahtliku töö pikaajalised kogemused. minu arvates tuleks Euroopa Liidu vabatahtliku töö konventsioon luua vastavalt Lissaboni lepingu artiklile kolmkümmend viis. ka tuhande üheteistkümnendal aastal tähistatakse või Euroopa Liidu vabatahtliku töö aastat ja, ja e, Euroopa Liidu südameks peab olema meie kodanike vabatahtlik vaim, seetõttu tuleb vabatahtlike korpus luua kiiremas korras. suur tänu ja järgmine kõneleja, palun härra Tšobro, suur tänu, president. kahe tuhande kolmeteistkümnendaks aastaks on CO kahe heitmete piirmäärad seatud Euroopa Liidule. aga äh, praegused määrad on siiski madalamad kui, äh, kui varem sooviti ja äh, ma kardan, et et see võib katastroofiliselt mõjuda tsemenditootjatele, näiteks Poolas. tsemendi hinnad tõusevad vähemalt kolmekümne protsendi võrra ning see mõjutab kindlasti mitte ainult üksiktarbijaid, aga ka kogu majanduskasvu, kuna tsement on väga tähtis toodangu artikkel ja eh, eh, kujutage ette, kuidas Prantsus-, eh, Poola ja Prantsusmaast ja Saksamaast maha, sellepärast et seal on juba infrastruktuurid üles ehitatud ilma igasuguste heitmepiiranguteta. ja kujutage ette, et toot-, osa tootmist läheb üldse Euroopast välja ja meie majandus kannatab selle pärast. suur tänu, härra Tussas, palun. suur tänu. viiendal oktoobril võttis nõukogu vastu ebademokraatliku otsuse, see eh, puudutab eh, viisanõudeid ja terrorist, terroristlikku tegevust. kas te saaksite natukene äh, aeglasemalt kõnelda, muidu ei saa teid tõlkida? meie oleme vastu sellele resolutsioonile, iseäranis Kreekas, kus rahvaliikumine võitleb meie äh, riigi valitsuse barbaarse tegevuse vastu, aga sama äh, streigiliikumine toimub ka äh, teistes Euroopa Liidu liikmesriikides. see on osa meie ajaloost, tööinimese ekspluateerimine, inimese ekspluateerimine inimese poolt tuleb lõpetada kogu Euroopas tuleb ta-, tagada rahvaliikumistele õigus, streigiõigus ja ekspluateerimine peab ajaloo prügikasti jääma. meie oleme selle resolutsiooni vastu, see oli täiesti skandaalne. see näitab ainult, kuidas äh, kapitalism Euroopa rahvale survet ja töölisliikumisele survet avaldab. suur tänu härra Tursasele ja nüüd proua Andrik Jeene. Äh, suur tänu, proua president. täna toimub Brüsselis Euroopa Liidu Hiina tippkohtumine. kliima soojenemine, kaubandussuhted on päevakorras, aga ka inimõigused, surmanuhtlus ning sunnitöölaagrid. kõik need küsimused on tähelepanu väärt, kuid äh, siiski to tooksin esile veel ühe olulise küsimuse, nimelt Tiibeti. me võime ainult tunda kahetsust äh, selle üle, et dialoog Dalai-laama ja Hiina ametkondade vahel on väga aeglane. viimane voor äh, toimus juba eelmise aasta novembrikuus, need kohtumised on väga pistelised ning üldiselt äh, ei äh, usaldata nendes teineteist, et Dalai-laama on juba loobunud äh, iseseisvuse nõudmistest või suurema autonoomsuse nõudmistest ja Hiina peaks läbi dialoogi Tiibeti küsimuse lahendama ilma vägivalda või jõudu kasutamata. Dalai-laama tervitaks sellist dialoogi ja teeb endast kõike selleks, et seda võimaldada. suur tänu, proua Andrikene, järgmisena saab sõna härra Vadim Tuudor. suur tänu, proua president. kahjuks näeme me Rumeenias tänapäeval brutaalset tsensuuri, sellist, mida me ei näe üheski teises liikmesriigis. seda rakendab audivisuaalne riiklik nõukogu, tegemist on stalinistliku kuratliku masinavärgiga, mis on tsenseerinud selliseid suurkirjanikke nagu Cer-, Cervantes, Byron, Balzac ja kui nad oleksid veel tänapäeval elus, siis kärbitaks nende teoseid ka täna. tegemist on justkui elevantide surnuaiaga, kust äh, on äh, surilinnasse mähitud diktaatorid pidevalt äh, päevavalgele tulemas TV ja telejaamade teles saate te ei luba opositsiooni ligi, andke meile tagasi pressivabadus, suur tänu, härra Vadim. sõna saab proua Harkin. suur tänu, proua president täna rääkisime juba Lissaboni lepingu sotsiaalmeetmetest, mis kohustab Euroopa Liitu kaaluma otsuste sotsiaalseid mõjusid poliitikate tegemisel. kas Euroopa Liit on kaalunud sotsiaalset ja ka majanduslikku tagajärge äh, kas Euroopa Komisjon on mõelnud sotsiaalsetele ja majanduslikele tagajärgedele kui nõutakse, et Iirimaa täidaks stabiilsuse kasvupaketi nõudeid aastaks kaks tuhat neliteist, loomulikult eelarve konsolideerimine on oluline, see on äärmiselt oluline, kuid tõesti jääb praegu mulje, et ainult see ongi tähtis. jõudke selle kolme protsendi määra allapoole, see on kõige olulisem Äh, Belgia eesistujana ütles täna, äh, mm, mõistmatu kärpimine ei ole kõige olulisem, just nimelt Iirimaaga sellega on praegu silmitsi rumal kärpimine, kuidas me suudame tagada oma eelarve, äh, oma majanduse taaskasvu, jah, loomulikult eelarve tuleb kontrolli alla saada, kuid öö, kuid ka majanduskasv tuleb tagada. loomulikult palju meie vigadest me oleme ise endale kaela toonud, kuid selline e, e, ebamõistlik kärpimine tekitab e, järjest rohkem probleeme riigis, kus pärast, kolm aastat pärast kriisi igal päeval neli ettevõtet on sunnitud oma uksed sulgema. järgmisena saab sõna proua Skridelska. suur tänu, proua president viimasel ajal on Poolas olnud väga palju kuulda sellest, et on tõusnud psühhoaktiivsete ainete kasutamine ning see on kaasa tulnud äh, üsna mitu surmajuhtumit. ning kahjuks ei kata seda valdkonda korralik seadusandlus, ametivõimud ei saa äh, nende ainete tootjate vastu kuidagi võidelda ja ainete kasutajad arvavad, et kuivõrd nad ei ole keelustatud, siis nad järelikult ei ole kahjulikud. kuid äh, tegelikult on nad hoopis äh, ohtlikumad kui narkootikumid. ja arvestades seda probleemi, peaksime me astuma väga konkreetseid samme ja seda väga kiiresti. Euroopa Komisjon peaks koheselt võtma äh, vastu selged meetmed selleks, et tarbijaid teavitada sellest, et tegemist on väga ohtlike ainetega. suur tänu, järgmisena saab sõna härra Kelly. suur tänu, proua president, nii nagu Financial Times kuuendal oktoobril kirjutab, teadusuuringute volinik äh, on välja kuulutanud äh, teadusuuringute põua Euroopas, me peame stimuleerima erasektorit äh, Äh, läbi rahastamismeetmete, näiteks nagu riskikapitali algatused ja nii edasi, kuid Euroopa Liidu ettepanekud, mille eesmärgiks on vältida finants- ja majanduskriisi kordumist, pidurdab riskikapitali, see õõnestab äh, väikseid uuendajaid ja toetab äh, spekulante nagu riskifonde kui neid fonde vaja selleks, et väike ja tärkavaid ettevõtteid toetada, nii nagu omavahel, omal ajal on Skype'i ja Facebooki toetatud. üsna tihti peitub selles äh, äriekspertiis, äh, väike ja keskmise suurusega ettevõtted on tihti innovatsiooni hälliks äh, me peame ületama ka muidugi teadusuuringutes lõhed enda Ühendriikide ja Jaapani vahel ja peame järgima seda, mida ütles meie teadus volinik. suur tänu, härra Kelly, järgmisena saab sõna proua Alvano. suur tänu, proua president ma tahaksin teie tähelepanu pöörata sellele, et kui paavst käis Palermos pühapäeval, siis Euroopa põhiõiguste harta ja Euroop- ja Itaalia põhiõigus sattusid rikkumise alla, nimelt sõnavabadus ja eraõiguse puutumatus, sellest trambiti lihtsalt üle. avalik kord Itaalias ja korrakaitsejõud rikkusid taas kord usuvabadust minu isa kodu äh, muutus varast äh, uruks. Äh, raamatukogu ümber olime me pannud üles plakateid, need võeti maha, aga ilma igasuguse vastavasisulise käsuta inimeste õigustest lihtsalt trambitakse üle lihtsalt sellepärast, et paavsti keegi ei solvaks ometigi. härra Berlusconi aga äh, Äh, tõotab Jumalat iga päev televisioonis, ilma et kirik selle kohta midagi ütleks. meie vabadusi trambitakse jalge alla äh, nii äh, ilmalike kui ka teiste organisatsioonide poolt ja sõna saab härra Tanasescu. în ciuda măsurilor anticriză luate de guverne. Eh, suur tänu, proua president, vaatamata kriisivastastele, vastastele meetmetele, vaatamata liikmesriikide tegutsemisele, on streigid näidanud seda, et olukord inimeste jaoks ei parane. kahjuks need meetmed, millega liikmesriigid üritavad täita eelarveauke ja võlad tagasi maksta, need on tihti sellised meetmed, mis toovad endaga kaasa hoopis uued kriisid, nimelt ähm, Euroopa kodanike sissetulekud äh, vähenevad ja ebavõrdsus suureneb. võib-olla liikmesriigid peaksid oma lähenemist muutma, nad peaksid äh, kodanike huve, huvid, kes järjest enam vaesustuvad, tõstma kõrgemale siiski pankade huvidest, kes pidevalt ja, äh, suuri kasumeid näitavad ja alati ei peaks igasuguses mängus kaotajaks jääma inimene tänavalt. härra Mato Adrover. suur tänu, proua president. ka mina tahaksin rääkida Venezuelast, on neid inimesi, kes ei saa aru, et Venezuelas on tegelikult tagatud demokraatlikud valimised kuid loomulikult ka tuleb eravara kasutada, eh, kaitsta. kahjuks tänapäeval aga on Venezuela kodanikud ohu all. Agroislenia on ettevõte, mille lõid Kanaari saarte kodanikud, eh, annab tööd üle tuhandele inimesele, kuid see riigistatakse täiesti põhjast, põhjendamatult. Eh, ja see ettevõte on sattunud nüüd siis äh, valitsuse poolt sellise käitumise äh, osaliseks, rahvas ei tunne ennast Venezuelas vabana, ettevõtted ei peaks olema pidevalt äh, ohus, minu meelest on tagumine aeg, et Venezuelast kujuneks välja tõeline demokraatia, kus ei ole õhtu, ohtu selles, et terroristid leiavad turvasadama. proua Renier. suur tänu Äh, proua president, ma tahaksin viidata Euroopa Transpordi Föderatsiooni äh, nädalale, äh, mis leiab aset selle nädalavahetusel Istanbulis ning Euro rahvusvaheline solidaarsuspäev, millele kahjuks on eelnenud UPS-i röögatu käitumine. kahjuks Türgi tööhõiveseadus ei taga töötajatele samasuguseid garantiisid, nagu seda teeb seadusandlus Euroopas ja Euroopa ettevõtted kasutavad seda tihti ära. UPS, äh, Ameerika ettevõte, on olnud väga julm oma lähenemises ning äh, vallandas sada viiskümmend eh, inimest päeva pealt. Need inimesed aga koondusid ametiühingusse ning nõudsid, et neid tunnustatakse ametiühinguna UPS-i sees. kuid juba maikuus saadik nad võitlevad siis oma töökohtade eest, nõuavad, et nende kolleegidele tagataks paremad tingimused. vastavalt uuele sääne-, seadusandlusele ei ole ametiühingutel tegelikult võimalik praegu eh, kasu-, eh, tegutseda proua Barandika. suur tänu, president. kaheksateistkümnendal oktoobril algab äh, Türgis Diyarbakıris järgmine äh, äh, kohtuprotsess Demokraatliku Tööpartei neljateistkümne liikme vastu kaksteist li-, linnavolikogu liiget, kaks linnapead, osasid ähvardab viieteistaastane vanglakasi-, karistus või ka eluaegne vanglakaristus ja sellepärast, et nad on kurdi vähemuse õigusi kaitsnud. kümnendal veebruaril võtsime meie vastu resolutsiooni, kus analüüsiti Türgi äh, edasiminekut Euroopa Liiduga ühinemise suunas kui me saaksime midagi teha Türgi, et Türgit aidata, peaksime seda ka tegema. miks mitte Diyarbakiri saata ametlikud Euroopa Parlamendi esindajad? suur tänu, proua Gretu on järgmine. suur tänu, president. majanduskriisi ajal äh, võib tekkida ka poliitiline kriis ja nii praegu ka Rumeenias juhtus. majanduslangus on olnud äh, väga sügav ning valitsus on rakendanud pretsedendituid kärpemeetmeid. kodanikud on nüüd sunnitud äh, kannatama külma, äh, tervishoiuteenuseid ei ole ja kodanikud on vähenenud sissetulekutega hirmul talvekülma ees. samuti on rikutud sõnavabaduse õigust. uus Rumeenia pensioniseadus vähendab pensione Euroopa institutsioonid peaksid selle kohta küsimusi esitama, sest me peame ju ebademokraatlike demo-, eh, tendentside vastu Rumeenias võitlema. suur tänu proua Gretule ja järgmine kõneleja, palun. suur tänu. tahaksin rääkida Portugalist. Eh, see on oluline, eh, ma tahaksin rääkida Fatima fondist, mis Äh, õnnistas sisse Vähiuuringute Keskuse. keskus rajati fondi rahadega, fondile pani aluse üks ettevõtja, ja äh, ma tahaksin öelda, et äh, direktor Robles on teadusuuringute taset väga kõrgel hoidnud, olen kindel, et Portugal ja Euroopa jõuavad teadusuuringute alal kõige kõrgemale tasemele just selle äh, fondi ja, ja kliiniku abil. fond toob kokku Portugali parimaid teadlasi kogu maailmast ning kindlasti on võimalik äh, äh, uus läbimurre teaduses saavutada. suur tänu, härra Mikolašik. Äh, Euroopa Nõukogu avaldab varsti arv, öö, äh, oma raporti naiste ligipääsu kohta tervishoiule, aga ma pean ütlema, et tegemist on äh, sekkumisega liikmesriikide suveräänsus, suveräänsusesse ning äh, raport rikub ka usuvabadust, see raport puudutab naiste õigust öö, abordile, eh, puudutab steriliseerimist, seal räägitakse ka eh, surmavalt haigete patsientide elu lühendamisest kunstlikult, räägitakse lausa eh, selle kohustuslikuks tegemisest ning mina arvan, et see ei ole Euroopale kohane ähm, tegevus, sest see räägib põhiõiguste vastu. ja nüüd härra Munis. suur tänu. mina arvan, et vastutustundetu on küsimusele, küsimärgi alla seada Hispaania terrorismivastane poliitika on teada, et ETA terroriste tre-, õpetatakse välja neid Venezuela valitsuse poolt. selle asemel, et vastuseisu tekitada, oleks vaja politseil, diplomaatidel ja teistel ametivõimudel teha oma tööd loodame, et see kõik aitab kaasa terrorismi ohu vähendamisele Hispaanias. suur tänu. ja nüüd on üheminutilised kõned läbi ja järgmine päevakorrapunkt puudutab proua de Kaiseri raportit Sahara taguse Aafrika tervishoiusüsteemide